toetan stabiliseerimismehhanismi loomist ning sellega seoses toetasin ka raportit mille annab teed õiguslikule raamistikule võimaldamaks nimetatud mehhanismi rakendada. aitäh! proua Harkin, üks minut. ma tänan president, eile me ähm, hääletasime alalise stabiilsusmehhanismi üle see andnuks võimaluse meie ettepanekud vastu võtta, aga nüüd paraku ei ole me suutnud rangeid otsuseid vastu võtta, need on karmid otsused, need tegelikult otsustavad, kas Eurotsoon püsib või langeb. me ei saa oma pead liivasse peita, meil on ping-, pangakriis, meil on ka riigivõlgade kriis minu oma riik Iirimaa on praegu suures võlas ja kõik sellepärast, et Saksamaa, Prantsuse, Iiri ja Ühendkuningriigi pangad on olnud nii lõtvade eh, regulatsioonidega ega ole teostanud järelevalvet. ja see on kodanike võlg tegelikult, mitte riikide võlg, mis meil on kanda ja e, Euroopa Keskpank tõstab intressimäärasid, see on täiesti ebakohane ja Iiri kodanikud peavad selle kõigega nüüd toime tulema, keegi ei ole sellega toime tulemisvõimeline ja meil on vaja suurt struktuurset ümberkujundust hoopis. proua Jäätenmägi, teil on sõna. arvoisa puhemies, püsivan kriisin ma tänan meil on vaja alalist kriisihaldusmehhanismi Euroopa Liidus selleks, et ära hoida või toiva tulla toime tulevaste majanduskriisidega. asjad muutuvad aina hullemaks, kui me ei ole ettevaatlikud ning kahetsusväärne on see, et see mehhanism on kavandatud täielikult väljaspool eh, Euroopa Liidu institutsioone. me peame olema kaasatud võimalikult palju planeerimisse hea on see, et kui need riigid, kes on väljaspool Eurotsooni nagu Rootsi, saaksid ka eh, osaleda selles süsteemis. meil on vaja tõhusamat koordineerimist majanduspoliitika vallas Euroopas ning kui on sanktsioonid, siis nende üle tuleb otsustada eh, komisjonil ja need peavad olema automaatsed ja neid ei pea arutama härra Hännan. ma tänan, president. ma arvan, et kaksteist aastat, eh, miski enam ei üllata mind siin pärast kahteist aastat siin olemist, aga ma olen šokeeritud sellest, kuidas härra Brock oma raportit eile tutvustas. mind šokeeris mitte see ülbus või see, et ta oli reaalsusest eemal või et ta eiras avalikku arvamust, vaid et hoopis eh, jälle ta üritas mööda ütles, et tuleb revideerimisest aluslepingu puhul hoiduda, sest muidu see võib referendumitele minna liikmesriikidel, mis ei ole vastuvõetav. see näitab, et üldsuse arvamust äh, ei arvestata, ei taheta muuta suunda, vaid lihtsalt ei, nähakse seda kui tõket, mis tuleb ületada. härra Proki äh, ko, ütles, et võib-olla on, on valijad ebamugavad teile. ma tänan. üks peamisi probleeme, mis meil ühise valuutaga on, on see, et eh, liikmesriikides on majandustsüklid väga erinevad. väga hea, et meil on ühesugused intressimäärad, aga kulutused on kõikidel erinevad ja tulemuseks on eh, need probleemid, mis meil on Eurotsoonis aga peale selle valitsused peavad mõistma, et nad ei saa kulutada rohkem, kui neil tulusid on ja kui valitsused rohkem kulutavad, siis äh, nad ei täida seda rolli, mis neil on majanduse juhtimise vallas ega pea kinni majandusdistsipliinist ja kõik teisedki satuvad probleemid ette. nii et kui te olete Eurotsoonis, siis loomulikult me tahame ju tugevat Eurotsooni, eriti need, kes on väljaspool Eurotsooni, tahavad ka seda näha, meil on ju vaja kaubelda nende riikidega, kes väljaspool Eurotsooni on ja nõrgemast eurost ei tõuse kellelegi tulu. aga need riigid ikka ise peavad omade probleemidega toime tulema ja mitte teiste peale lootma ning ärgem kulutagem rohkem raha, kui meil tulusid on. härra Fox. Uh, thank you, president ma tänan, president. ma tahan selgelt välja öelda konservatiivide ja reformistide partei nimel, et me pooldame Euroopa stabiilsuse mehhanismi, mis on loodud, aga me hääletasime Brocki Valteri raporti vastu, sest see arvamus ei olnud kooskõlas nende järeldustega, millele nõukogu jõudis. mida Brocki Valteri raport tahtis, oli et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon tõhusalt sekkuksid valitsuste vahelisse mehhanismi ja on täiesti asjakohane see, et see mehhanism peab olema valitsustevaheline. seda põhjusel, et tohutud rahasummad, mis äh, sellesse on suunatud, ja liikmesriikide ministrid on vali-, ju äh, aruandekohustuslikud oma parlamentide ees ja sellepärast on neil see vastutus. nüüd kriis Eurotsoonis loomulikult ei ole euro probleem, vaid ikkagi nende valitsuste probleem, kes liiga palju kulutavad maksumaksjate raha. ja nüüd härra Kamal härra Kamal, palun. Um, suur aitäh, mina tervitan seda, et Euroopa Liidu äh, ja USA lennunduskokkuleppe äh, teine faas on läbi saanud aga meie hulgas oleks neid, kes sooviksid suuremat liberaliseerimist ja protektsionismist äh, eemaldumist, sellepärast et äh, protektsionism häirib lennunduse arengut endiselt. ma sooviksin, et USA kõrvaldaks oma takistused äh, välisosalustele ning ma arvan, et reisijad kogu maailmast saaksid rohkemast avatud taevalepingust kasu meie variraportöör äh, proua Forster on ekspert selles valdkonnas, ta on tege-, töötanud selles valdkonnas ja ta on ka transpordikomisjoni liige ja tema leiab seda. minu arvates on väga oluline, et me jätkaksime selle sektori liberaliseerimist ja me peaksime pöörama tähelepanu ka tärkavatele turgudele Aasias ja seetõttu ma tervitan Euroopa Liidu Vietnami lennunduslepingut. Äh, sest et niimoodi saame parema juurdepääsu maailma tärkavatele turgudele, aitäh ja nüüd härra Bodi raport härra Arlaki kõigepealt. teda ei ole saalis äh,. siis äh, Balsani raport äh, De Angelis. härra De Angelis, teil on üks minut. aitäh. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada raportööri proua Baltsaanit selle hästi tehtud töö eest. tegemist on omaalgatusliku raportiga ning sisaldab mitmeid olulisi punkte Äh, kõigepealt, äh, mis puudutab eelarvet ning seda üm-, selle ümberjaotavat iseloomu vastavalt Euroopa Liidu solidaarsusega, see on väga oluline punkt ja teine punkt, mis minu jaoks on väga oluline, on äh, selle põhimõtte kordamine, mille alusel me peaksime kõige rohkem tähelepanu pöörama ühtekuuluvusele, me ei tohi nõukogul lasta kõike otsustada ning kolmas oluline punkt on see, et meil on toimunud kahetasandiline progress ähm, mis äh, puudutab eelarve rakendamist, pidades silmas siis hiljutisi komisjoni ettepanekuid, äh, vahendeid tuleks kasutada selleks, et väljuda majanduskriisist ning tuleks toetada selliseid poliitikaid, mis edendavad teadusuuringuid, tööhõivet ja innovaatikat. Äh, härra Jakolina. aitäh vabandust. sellisel olulisel ajahetkel on see raport, mida me täna hääletasime, vägagi arukas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia toetamine on kahtlemata äh, mitte ainult meie usaldusväärsuse väljendus, vaid see näitab ka, et me oleme oma tegudes järjekindlad. mõned kriteeriumid, mõned olulised suunised äh, vajavad aga veel täie, täiendavat tõhustamist Äh, tuleks paika panna tegutsemisprioriteedid sellisel keerulisel ajal nagu praegune aeg, kus äh, toimuvad suured arengud mitte ainult Vahemere regioonis, vaid ka Jaapan on suurtes raskustes äh, ja see kõik on väga tihedalt seotud muutuste kiire tempo, tempoga, on meil vaja, et parlament oleks usaldusväärne ning suudaks kiiresti leida lahendusi, mis suurendaksid meie konkurentsivõimet, meie majanduskasvu ja meie jätkusuutlikkus. aitäh härra Borghezio, üks minut. aitäh! mina leisan, et praegusel ajal, keerulisel ajal, nagu just öeldi, peavad liikmesriikide rahaasjad olema korras ja me arutame eelarvekomisjonis põhiliselt kulusid ja oleks tõesti häbiväärne, kui palju raha me oleme näiteks sel aastal eraldanud selleks, et Euroopa maja eest maksta. Äh, lihtsalt selle äh, kakskümmend seitse kuni kolmkümmend üks miljonit on need summad. ja sam-, niisiis äh, meil on veel teisigi selliseid üldkulusid, kolm miljonit, viis miljonit, kaks miljonit selle maja personalile, turvatöötajatele kolm koma viis miljonit lihtsalt hoone haldamiseks. ma arvan, et me peaksime siin oma institutsioonis ikkagi eeskuju näitama kulutustega ja praegu me oleme häbiväärses seisus. järgmine kõneleja. aitäh mina tahaksin äh, kõnelda sellest äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest. minu arvates on väga hea, et me hakkasime selle teemaga tegelema väga varakult. teiseks me tegime eelmisel aastal väga head tööd, aga me tahame, et selle aastal me teeksime seda tööd veelgi paremini ning Euroopa eelarve äh, äh, peaks jätkuma nii, nagu me oleme seda siiani teinud, aitäh. proua Oviir, Matjõe raport. president

kõiki inimesi tuleb tööjõuturul kohelda võrdselt. antud raport sisaldaski neid sätteid mis täna meie normistikest puudub ja seetõttu toetasin ma õigusraamistiku loomist selles valdkonnas kui väga olulist. aitäh! ma tänan härra antoniozzi üks minut! suur tänu, härra president äh, halduslik lihtsustamine ja lihtsam juurdepääs tähtsale informatsioonile on sobilikud instrumendid selleks, et äh, Euroopa tööturg atraktiivsemaks muuta kolmandate riikide äh, kodanikele ja ettevõtetele. nüüd see ühtse loa tööloa, elamisloa taotlemise ühtne menetlus, mis on kirjas ühes haldusaktis, loomulikult harmoneerib ja lihtsustab praeguseid eeskirju liikmesriikides, see muudab menetluse selgemaks ja tõhusamaks nii tööandjatele kui ka immigrantidele ning samas ka äh, annab võimaluse kontrollida, kas ikka õiguspäraselt keegi elab ja töötab Euroopa Liidus. ning on võimalik ka Euroopa Liidu kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahelisi erinevusi tänu sellele vähendada, sellepärast ma hääletasingi proua Mathieu raporti poolt. proua Pennova, üks minut. ma tänan. E, mina hääletasin vastu, sest meil on vaja ühetaolist lähenemisviisi ühtsele loale on tingimata vaja luua ühtne ähm, eeskirjade komplekt kolmandate riikide kodanikele, kes legaalselt elavad liikmesriigi territooriumil. õiguskindlus ja läbipaistvus otsuste langetamisel ja taotluste menetlemisel on samuti väga vajalik, sest tähtis on, et kõik toimuks võimalikult objektiivselt ja ühtmoodi tuleb kohal, kohelda öö, äh, isikuid ka sotsiaalsfääris. ja paraku ma ei leia, et õige on see, et parempoolsed parteid on nüüd võtnud sellise tee jalge alla. härra Takula, üks minut. ma tänan tegelikult on asi välisvõõrtööliste, immigrantidest tööliste õigustes Euroopa Liidus ja me tahame, et need õigused võrdsustuksid Euroopa Liidu kodanike õigustega ja see on väga hea alguspunkt. me peame tagama, et neid koheldakse käiks samamoodi, et nad saaksid sama töö eest sama tasu, et neile kohalduks samasugused sotsiaalhoolekande sätted ja nii edasi, nii et algus on hea, aga on ka mõned kartused ja mured siin ja eriti artikkel kolm ja selle alajaotised valmistavad muret me peame silmas pidama, et on ka hooajatöölised, osalise tööajaga töötajad meil ning nüüd näiks tagatavad, et kõik need inimesed eh, saavad samasugused õigused selles valdkonnas, aga ma ei arva, et see oleks hea mõte. aga samas on vaja vähendada ka bürokraatiat. härra Jaar, üks minut. ma tänan, härra president ma toetan kõiki neid, kes ütlevad, et tuleb ühtmoodi kohelda äh, töötajaid, kas nad tulevad siis kolmandatest riikidest äh, või mitte, kui nad on äh, üle aasta meie juures töötanud. kui nad on töötanud alla kuue kuu meie juures, siis tuleks neid võib-olla kohelda teistmoodi. mida ma nüüd kahel käel toetan, on see, et Need inimesed tuleb ka kindlustada õnnetusjuhtumite vastu ja haiguse puhuks. ma arvan, et pensionimaksed on ka üks osa palgast ning need peavad olema ülekantavad ühest liikmesriigist teise ja kui vaja, siis võib neid, peab saama ka repatrieerida. härra Fox soovis Balsani raporti osas ka sõna, ta jäi välja nüüd, härra Fox, palun, teil on Balsani raporti kohta võimalik ka sõna võtta. ma tänan ja tänan vastutuleku eest, jah. ma tervitan seda, et me hakkame valmistuma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveks nii varakult. see võimaldab meil korralikult kaaluda kõiki küsimusi nüüd üks asju, millest me väga palju räägime Euroopa Liidus ja ka siin kojas, on solidaarsuse küsimus. tihtipeale me tahame üles väga näidata solidaarsust eni-, erinevate inimrühmadega, aga nüüd ma palun, et parlament näitaks üles solidaarsust ka maksumaksjatega, meie valijatega. sest seni me paraku ei ole seda teinud ja nüüd, kus meil on kokkuhoiurežiimid, meil on vaja tõesti kärpida kulusid ja eeskuju näidata. me peame eh, külmutama eh, kõikide saadikute ja ametnike palgad ja toetused kuni aastani kaks tuhat kaksteist siin parlamendis ning kindlasti Euroopa ajaloo maja, mis läheb maksma miljoneid eh, eurosid, ei ole vaja seda luua. sest ka see ju läheb maksumaksjate õlgadele lõppkokkuvõttes ma tänan Schwabi raporti kohta, härra De Angelos. De Angelis, palun. missugune resolutsioon praegu arutusel on? ma tänan Eh, tarbijaõiguste killustatus loomulikult on suureks tõkkeks. ja eh, see takistab piiriülest ostmist. see on tõeliseks tõkkeks meie sisuturul, nii et nüüd läks eh, see ettepanek komisjoni tagasi ja meie saame anda oma panuse selleks, et tõesti korralik õiguslik raamistik loodaks. härra Antoniotsi, üks minut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 Äh, vaatab läbi nelja äh, ka äh, praegust direktiivi ja tahab teha lõppu õigusliku raamistiku killustamisele, mis on muutnud raskeks siseturu väljakujundamise lõpuleviimise. me tahame parandada tarbijate huvides siseturu toimimist, samuti ettevõtete huvides, me tahame suurendada tarbijate usaldust turu vastu ning vähendada ettevõtete vastumeelsust tegutseda ka väljaspool oma koduriigi piire see raport sisaldab väga palju konkreetseid detaile, mille üle me oleme arutanud juba Prantsusmaa eesistumise ajast saadik. väga tore on see, et volinik Reding ei pea enam oma dogmadest kinni ning me oleme liikunud suurema harmoniseerimise suunas. ma ei ole täielikult rahul selle tagasihoidliku tulemusega, mis on saavutatud. tegemist on kompromissiga kõige madalama ühisnimetaja suunal aga ma loodan, et see on alguspunktiks edasistele arengutele ja seetõttu ma toetasin seda raportit. president, daamid ja härrad, täna vastu võetud tekst on pikaajalise eh, töö tulemus Äh, selle töö algus läheb aastasse kaks tuhat kaheksa tagasi ning ma tahaksin õnnitleda raportööri saavutatud edu eest. meie eesmärgiks peaks olema äh, anda panus äh, ühtse siseturu paremasse toimimisse, kus ta, tar-, mida tarbijad rohkem usaldaksid ja kust rohkem toetatakse ettevõtteid. see ettevõte, see ettepanek, mis vastu võeti, kujutab endast nelja jõus oleva direktiivi sünteesi me tahame suuremat ühtlustamist, kui sellel turul hetkel on ning me soovime vältida õiguslikku killustamist, mis väga tihti saab takistuseks nii ettevõtetele, mis soovivad äh, tegutseda piiriülesel turul, kui ka tarbijatele. seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt. proua Koomi, üks minut siis härra Repo. arvoisa, arvoisa puhemees. aitäh, president. selle direktiivi läbivaatamine on kestnud juba pikka aega oli oht, et me nõrgendame tarbijate kaitset Põhjamaades äh, seda äh, mõnede muudatuste tõttu, mis me sisse viisime. lepingud tarbijatega peavad tuginema kõige parematel tingimustel tarbijate jaoks. me peaksime meeles pidama, et turg on olemas ikkagi tarbijate jaoks ja mitte tarbijad turu jaoks. niisiis me peaksime eh, eh, kõik reeglid muutma selgesti arusaadavaks ja lihtsaks ning äh, ma arvan, et parlament langetas õige otsuse. proua Jäätenmägi järgmisena. Euroopa Liidu siseturg on äh, väga palju arenenud ning äh, võib-olla me peaksime vaatama seda turgu, eriti seda, kuidas ähm, see turg teenib väikeettevõtete huve ning tarbijate huve komisjoni ettepanek kaitsta tarbijaid äh, leidis äh, erinevat vastuvõttu. Soome tarbijate ühendus äh, koostas sellel teemal petitsioone, nad ka kartsid, et tarbijakaitse Soomes nõrgeneb. me teame, et sellesse raportisse läks sisse terve rida kompromisse, mis põhjustasid väga palju vaidlusi ning väga raske oli asjades selgusele jõuda minu arvates ei ole see raport piisavalt ambitsioonikas, aga suureks probleemiks on see, et väga raske on mõista, eh, kuidas asjad tegelikult on ja ma arvan, et meil on eh, vaja konkreetset direktiivi, mis tarbijaid kaitseks ja see direktiiv peaks olema tarbijatele arusaadav. arvoisa puhemies, tässä jo edellä kahdenkin suomalaiskollegan. president Äh, minu sõnavõtt järgneb äh, kahe Soome kolleegi omale ning ma arvan, et äh, proua Jäätenmägi väljendas meie seisukohti selle direktiivi osas väga selgelt. me oleme mures, et tarbijakaitse võib Soomes ja teistes Põhjariikides nõrgeneda. samuti me tunneme muret, et mitmed menetlused lihtsalt aeglustuvad Äh, selle raportiga oli palju probleemseid valdkondi, kui me seda raportit komisjonis arutasime ning ma loodan, et äh, komisjonis, äh, kuhu me nüüd selle raporti tagasi saatsime, suudame me lahendada mõned nendest probleemidest, mis meil tekkisid. näiteks meil on palju turismiettevõtteid, mis on Põhja-Soomes näiteks sattunud väga negatiivsesse olukorda. inimesed Äh, ütlevad, et väga raske on hotelle äh, reserveerida, teha äh, ettevalmistusi reisiks. meil on vaja kaitsta inimesi ja kaitsta neid nii, et, et nad saavad aru, kuidas nad seda kaitset saavad kasutada. aitäh. aitäh, president mõte ühtlustada Euroopa tarbijakaitseõigusi on kahtlemata väga hea lähenemine. Euroopa tarbijad äh, saaksid niimoodi parema ettekujutuse Euroopa õigustest ning äh, tunda ennast turvaliselt, kui nad kirjutavad alla lepingule või ostavad midagi. ja äh, see ei ole hea mitte ainult tarbijale, vaid ka tootjale. see tähendab, et meil on vaja äh, infot äh, kohustuste kohta, äh, seda infot tuleb anda mõlemale poolele. mul on väga hea meel selle üle, et see raport saadeti komisjoni tagasi. kui me kõneleme tarbijatest, siis me ei räägi ju ainult suurtest ettevõtetest, me räägime ka näiteks pereettevõtetest või muudest väikeettevõtetest. ning neid ei tohiks liigselt kohustustega koormata, härra Fox, üks minut Katse Fuchsilt. ma tänan, president. minu valijad palu-, küsivad minult, et mida annab Euroopa Liidu kuulumine ja minu vastus on alati eh, vabakaubandus, mis on riikide vahel ja siseturg, mille me tahame lõpule viia, on minu vastus ja sellepärast ma tervitan tarbija õiguste direktiivi, ma tervitan seda sellepärast, et ehkki see on väike samm, ometi see viib meid edasi ühtse turu lõpuleviimise suunal, see annab kasu väikestele ettevõtetele ja tarbijatele, see aitab internetti ja piiriülest kaubandust aga see direktiiv tõesti on väga kaua valminud ja peab ütlema, et edasiliikumine on tagasihoidlik. nii et minu pöördumine komisjoni poole, meil on vaja raamistikku selleks, et ühtne turg lõpule viia, selle asemel, et meil on sellised killustatud algatused nagu praegu arutusel. proua Oviir. tänan, härra president ühtlustatud euroopa tarbijaõiguste direktiivi vastuvõtmine on kahtlemata ühenduse siseturu parema toimimise üheks meetmeks. antud ühtlustatud direktiiv mis koondab erinevaid tarbijaõigusi puudutavaid direktiive lihtsustab oluliselt õigusraamistikku ning aitab kahtlemata suurendada tarbijate kindlustunnet samas soodustades muidugi ka piiriülest kauplemist. see on samm killustatuse vähenemise suunas kahjuks ei ole täielik tarbijakaitse ühtlustamine euroopa liidus täna veel reaalne kuid oluline samm kvaliteetsema tarbijakaitse ja kauplemise suunas on igatahes astutud ma toetasin selle dokumendi vastuvõtmist. tänan! nüüd tuleme jaapani teema juurde suur tänu, härra president. Need seismilised äh, õnnetused Kaug-Idas, Jaapanis tõesti šokeerisid meid sügavasti, arvestades, kui ulatusliku inimtragöödiaga on seal tegemist kõigepealt on vaja kaitsta tsiviilelanikkonda, on vaja anda neile kõikvõimalikku abi, finantsabi, tehnilist abi, seda läheb neil vaja lähikuudel, lähiaastatel. Fukushima tuumajaama õnnetus peab panema meid kõiki väga põhjalikult mõtlema selle üle järele, eh, mida teha tuumaenergiaga. Eh, tuleb rohkem investeerida Euroopas alternatiivsetesse energiaallikatesse ning tulevikus tuleb hea seista selle eest, et sellised katastroofid ei saaks enam korduda ei kusagil maailmas, sealhulgas Euroopas. Äh, kui te tahate selgitada oma hääletusi, siis peate enne hääletust selleks soovi avama, siin ei ole praegu meil vaba mikrofoni rubriik, palun pidage seda silmas. härra Rüübik. ma tänan, härra president ma arvan, et olukord Jaapanis on õppetunniks meile kõigile. Jaapani katastroof on põhjustatud tuumajaamast ning ma palun, et komisjon nüüd teeks uusi ettepanekuid, sest see, et ettepanekud, mis seni on tehtud, pigem on stiimuliks, mm, mis peab eh, tagant tõukama mm, tuumaküsimuste komisjon, töörühma tööd eh, Euroopa Nõukogus, seda on parlament alati soovinud. ma tänan, kallid kolleegid. ma olen Luigi Demagistrist saanud eh, palve kaitsta tema immuuni-.